Okay, well, welcome. tere tulemast kõigile. mul on mõned teadaanded, enne kui me alustame. kõigepealt Äh, kõigepealt ma peaksin ametlikult küsima, kas me saame päevakorra kinnitada, keegi ilmselt ei ole vastu, seega on päevakord kingita-, kinnitatud. Äh, teadaannetest räägime oma istungi lõpus, sellepärast et praegu me peame alustama kohtumist ministritega. meil on väga hea meel, et meie, meile on täna külla tulnud Prantsusmaa ja Saksamaa finantsministrid meil on toimunud juba majanduspoliitilised dialoogid Ungari, Belgia ja Hispaania esindajatega ja võib öelda, et see uus vahend demokraatliku arutelu edendamiseks Euroopa majanduse juhtimise teemal äh, kulgeb tõesti väga hästi. me ootame veel äh, siia eurorühma presidenti, kes peaks äh, ka lähiajal uuesti meiega kohtuma ja tükk aega tagasi sain teate, et kahekümne esimesel jaanuaril tuleb Econisse Itaalia rahandusminister mis puudutab nüüd äh, meie tänast töökorraldust, siis küsimuste ja vastuste osas fraktsioonid on juba esindanud nende nimed, äh, kes sõna saavad. Äh, neid sõnasaajaid on neliteist ja kui aeg võimaldab, siis ähm, võib-olla saab keegi veel sõna. selle nimekirja koostasid koordinaatorid, seal on kirjas nii asendusliikmed kui ka põhiliikmed, kasutatud on Deonti süsteemi ja tahaksin teile meelde tuletada, et koordinaatorid on öelnud, et nad soovivad viieminutisi äh, küsimuste-vastuste voore, nii et kui teie küsimus kestab viis minutit, siis vastust ei saa ja ma äh, annan teile haamriga märku, kui küsimus on kestnud juba neli ja pool minutit, nii et, et äh, see haamrilöök on siis varane hoiatus, et teie aeg on täis ning äh, palun andke ka märku, kumb minister peaks teie küsimusele vastama, ärge esitage mõlemale ministrile viie minuti jooksul mõlemale kolme küsimust, sellepärast et niimoodi te neile küsimustele vastuseid ei saa. ja samuti ma vabandan ministrid, et ma nii ebaviisakas olen, aga ka teie kõneaega hakkan rangelt piirama Äh, sissejuhatav sõnavõtt äh, võib olla maksimaalselt seitse minutit. kell on teil, äh, teie ees laual, nii et, et te näete, palju te olete juba kõnelnud. ma vabandan, et ma nii karmilt käitun, aga selline, sellised on reeglid, mis koordinaatorid on paika pannud. ja kui teil on kaebusi selles osas, siis pöörduge palun koordinaatorite poole. ja ma arvan, et härra Schäuble räägib esimesena, palun suur aitäh, proua esinaine, kallid kolleegid, ma tahaksin äh, tänada teid võimaluse eest äh, siin selle komisjoniga äh, sellel teemal rääkida, et me saame rääkida siin olukorrast Saksamaal, sellest, mida Eurogrupp arvab ja et me saame rääkida ka olukorrast Euroopa Liidus. küll lühidalt, aga siiski kõigepealt eh, ma tahaksin rääkida olukorrast Saksamaal. Te teate, et eh, ka meie riigis eh, on majanduslik areng nagu Euroopas ja maailmas veidi aeglustunud. üle-eelmisel nädalal kiitsime me heaks oma riikliku eelarve ja ja me eh, tahame eh, pidada kinni eelarve puudujäägi mm, piirangutest eh, ja lisaks sellele mis puudutab tasakaalu nihte, nihkeid, siis komisjon on koostanud sellealase aruande ja meie täidame Euroopa õigusest tulevaid nõudeid ka sellega seoses Äh, Saksamaal on äh, räägitud ka sellest, kas me ei äh, peaks kiiremini oma eelarve puudujääki vähendama, ma arvan, et üleüldiselt on meie eelarve puudujäägi vähendamise kiirus nagu ka tasakaalu nihete likvideerimise mm, kiirus on õige ja me oleme õiges tempos siis kinni pidanud selles valdkonnas eelmisel nädalal astusime me Eurogrupis olulisi samme me eh, leppisime kokku järgmise eh, eh, osamaksete tegemise osas Kreeka abiprogrammi raames. Saksamaa jaoks ei olnud arutelu väga lihtne eelmisel reedel. me Saksamaal saime äh, Äh, oma parlamendi äh, vajaliku heakskiidu äh, selle Kreeka programmi muutustele, see oli laiapõhjaline heakskiit ja seda oli vajalik saada enne, kui me saame Saksamaana anda heakskiidu järgmise osamakse tegemisele Äh, meie jaoks on nende küsimuste puhul oluline see ja võib-olla on oluline, et ma üleüldiselt ütlen siin ära selle, et meie oleme veendumusel, et äh, me äh, suudame ühisvaluutaga seotud probleeme ja majandus- ja rahandusliiduga seotud probleeme lahendada ainult samm-sammult ja äh, iga sammu puhul eh, ja homse ECOFIN-i arutelu puhul kehtib eh, ka see, kui me räägime eh, pangandusjärelevalvest, siis me tahame selle kontekstis kinni pidada sellest või võtta aluseks see, et seitsmeteistkümne liikmesriigi ehm, puhul, kes on Eurotsoonis ja kümne ülejäänud liikmesriigi puhul olevaid vahesid suuremaks ei teeks me tahame tagada selle, et et äh, liikmesriikide vahed ei muutuks suuremaks. see on väga keeruline küsimus ja ECOFINis äh, homme me peame kindlasti rääkima sellest, kui me räägime ühise pangandusjärelevalve loomise küsimusest. mis puudutab äh, järk-järgulisest, järk-järgulist probleemidest väljatulekust, siis siinkohal tuleb öelda, et see viis, kuidas me neid probleeme lahendame, Äh, siin me oleme saavutanud liikmesriikides suuri edusamme kohanemismeetmete abil. eelmisel nädalal Saksamaal Bundestagis ma rääkisin sellest, mida Saks-, äh, vabandust, mida Kreeka on ära teinud erinevate meetmete valdkonnas ja mida Kreeka on äh, ära äh, suutnud teha näiteks äh, makromajandusliku konkurentsivõime parandamise valdkonnas. Äh, seda teed tuleb jätkata, aga see kõik näitab seda, et praegu valitud tee ei ole vale. me peame seda teed nüüd samm-sammult jätkama ja me ei tohi valesid stiimuleid valel ajal anda. me peame iga sammu puhul pidama silmas moraalse ohu küsimust me peame eh, mõistma selgelt ka seda, et vajalikud struktuurimeetmed, vajalikud eh, puudujäägi likvideerimise meetmed on midagi, mida aktsepteeritakse ainult siis, eh, kui pidev surve nende ellurakendamiseks on olemas. meie leiame, et me peame tagama taas usalduse finantsturgudel, mis läks kadma pärast Lehman Brothersi juhtumit. ja praegune olukord näitab, et otsustusstruktuur Euroopas on väga keeruline, Euroopa Liidus ja ähm, valuuta- ja rahaliidus äh, samamoodi ja me saame edasi liikuda ainult samm-sammult, eh, veenmaks turuosalejaid ja me ei suuda seda kõike ühe hoobiga saavutada. selleks, eh, et parem otsustusstruktuur luua, eh, saame me liikuda samm-sammult edasi, me oleme ja viimase kahe aasta jooksul edasi juba liikunud fiskaalleppega, kuues õigusloomelise paketiga, Euroopa semestriga, kahes õigusloomelise paketiga, aga samaaegselt on meil vaja ka suuremaid institutsionaalseid muudatusi, aluslepingute muudatusi, Saksamaa on selleks kõigeks valmis, aga me teame, et mm, äh, me äh, peame äh, Eh, lähenema asjadele pragmaatiliselt. meie oleme veendunud selles eh, ja ma jõuan üldiste lõppmärkuste juurde, et eh, jätkusuutliku majanduskasvu poliitika äh, saavutame me Euroopas ainult siis, kui eh, meil on jätkusuutlik rahanduspoliitika. meie leiame, et võttes aluseks oma demograafilise olukorra, võttes aluseks eh, arengumaade eh, ja tõusumajandusega riikide olukorra, suudame me püramiidi tipus maailmas püsida ainult siis, kui me oleme innovatsioonivaldkonnas tugevad. ja ja seetõttu Ähm, äh, tuleb äh, säilitada survet liigse ähm, võlakoormuse vähendamisele ja me peame äh, samamoodi lahendama ka struktuurseid probleeme ja seetõttu meie usume, et me peame liikuma edasi sellel teel, mida me oleme viimased kaks ja pool aastat juba edukalt sammunud, aitäh! suur aitäh, suur aitäh teile, härra Schäuble! ja nüüd annan kohe sõna ja ma ei taha öelda, et eelkõneleja meie aega raiskas, aga nüüd annaksin kohe sõna Prantsusmaa rahandusministrile, Pierre, palun. Äh, lugupeetud äh, esinaine, lugupeetud saadikud, suur aitäh selle äh, küllakutse eest, mille ma hea meelega vastu võtsin. mul on alati hea meel tulla siia parlamenti, ma tunnen parlamenti hästi, sest ma olin kaks, kahel korral parlamendisaadik kahe ametiaja jooksul ja ma tean, milline on see töö, mida te olete teinud. ma tean, et tegemist on väga raske ajaga ja kuigi minul oli ka raskusi, kui ma asusin uuele ametikohale pärast parlamendis olemist, ei ole ma sugugi ära unustanud seda, mida me siin parlamendis tegin. mina tahaksin kõigepealt ka kõnelda sellest, milline on olukord Prantsusmaal ja siis olukorrast laiemalt Euroopas meie Prantsusmaal oleme välja töötanud majanduspoliitika strateegia Äh, mis on suunatud võlgadele, konkurentsivõimele ja äh, majanduse tasakaalu nihete korrigeerimisele. Äh, need tasakaalunihked Prantsusmaa majanduses on väga tõsiselt, meil on kümme protsenti tööpuudus, majanduskasv on olnud väga väike Äh, meie kaubavahetuse puudujääk on samuti väga kõrge ning avaliku sektori võlg on samuti juba talumatule tasemele jõudnud. meil on vaja äh, oma majandust jällegi tugevaks teha äh, ja muuta see konkurentsivõimeliseks ja seetõttu me oleme otsustanud siis teha järgmist kõigepealt me tahaksime äh, Prantsusmaa teha jälle oma äh, saatuse peremeheks. me tahame kolmele protsendile SKT-st kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks viia võla. Äh, samuti tahame taastada siis struktuurilise tasakaalu, tasakaalu oma riigieelarves ning mul on plaanis järgmise kuue kuu jooksul parlamendile esitada kuus seaduseelnõu, mis puudutavad kõik finantssektorit. ja loomulikult tahame seda kõike teha, säilitades sotsiaalse õiguse eh, ning saavutada selle õigluse, mida me soovime. ja nüüd loomulikult väga oluline meie jaoks on ka Euroopa, me teeme tihedat koostööd oma Saksa partneritega, näiteks Wolfgang Schäuble'ga ja meie strateegia Euroopa suunas äh, omab nelja prioriteeti. kõigepealt me tahaksime raskustesse sattunud riikide probleeme lahendada ja see kokkulepe, mille, millele allkiri anti eelmisel nädalal, mis puudutab Kreekat, see on väga oluline pöördepunkt, pöördepunkt Kreeka jaoks, me teame, milliseid jõupingutusi Kreeka on teinud, see on pöördepunktiks ka euroalale, sellepärast et eh, see võimaldab meil luua jällegi sellised tingimused, mis aitaksid tagada majanduskasv, majanduskasvu. nüüd teine prioriteet on pangandusliit ehm, me teame, et finantssektori eh, halb reguleerimine on eh, põhjustanud praeguse kriisi ja nüüd me eh, teeme tööd näiteks Ecofinis homme selle nimel, et tulla välja nende initsiatiividega, mis tuleb ellu rakendada. et kolmandaks, me tahame, et Euroopa taastaks oma majanduskasvu, meil on majanduskasvu pakt meil on olemas ka strateegia euroala jaoks ja kõige olulisem selle strateegia osa on konkurentsivõime Äh, riigi ja valitsusjuhid on esitanud konkurentsivõime pakti. Äh, me oleme näiteks ette näinud siis maksusoodustused ettevõtetele, nii et, et ettevõtted saaksid tõesti investeerida ja äh, inimesi tööle võtta. samuti on meil Prantsusmaal käimas väga olulised tööturureformid. Need on Prantsusmaa jaoks tõesti ajaloolise tähtsusega ja kui me suudame kõik need meetmed ellu rakendada, siis ma suudan, et Prant-, ma usun, et Prantsusmaa suudab ta taastada äh, oma koha konkurentsivõime plaasis. nüüd äh, tulles tagasi jällegi euroala juurde äh, meie, see, mida me teeme riiklikul tasandil, on vägagi seotud sellega, mida tehakse euroalas. euroala on suurepärane saavutus, aga selle väljatöötamine pole veel lõpule jõudnud. ja kriis on näidanud, millised on need puudused. meil on vaja vahe, vahendeid, et paremini arvestada oma eripäradega ja meil on vaja tõesti lahendada, langetada otsuseid kiiresti. ja kõige olulisem on loomulikult solidaarsus. minu jaoks on Euroopa kriis eelkõige integratsioonikriis. Äh, meil on liiga vähe Euroopat, mitte liiga palju Euroopat ja tulemuse ja me tahamegi siis äh, euroala tugevamaks muuta, äh, anda talle vahendid, et ta tõesti suudaks olla solidaarsem me tahame, et Euroopal oleksid oma eelarvevahendid, mis oleksid lahus kahekümne seitsme liikmesriigi eelarvevahenditest, sellised autonoomsed eelarvevahendid äh, võimaldaksid Euroopal rahastada äh, väga olulisi valdka-, valdkondi nagu konkurentsivõime, sotsiaalkaitse, võitlus tööpuudusega, samuti äh, tahaksime vähendada euroala võlgasid ja e-, eelarve Äh, kontrolli alla saada ja samuti peab selle kõigega kaasas käima demokraatliku kontrolli tugevdamine, demokraatlike otsuste tugevdamine euroalas, äh, sellepärast et praegune mudel väga hästi ei toimi, meil on ühelt poolt liikmesriikide parlamendid, meil on ka parla-, Euroopa Parlament, äh, miks mitte näiteks äh, ei võiks luua äh, sellist ühiskomisjoni, äh, kus, mis siis tegutseb euroala seaduste vastuvõtmisel? minu arvates on äärmiselt oluline, et euroalal oleks tulevikus ka oma minister, kes siis e-, esindaks kõiki kodanikke, kõiki valitsusi ja kui selline solidaarsusmehhanism euroalas kehtestatakse, siis tuleb loomulikult hoolitseda selle eest, et see süsteem ka hästi toimiks ning Äh, siis võib-olla saab ka äh, rääkida võllakate ühendamisest, Wolfgang juba kõneles sellest, et et, et võib-olla on selleks vaja muuta aluslepinguid, aga mina, mina ei ole põhimõtteliselt selle vastu, aga praegu tegutsegem siiski äh, olemasolevate seaduste põhja, põhjal. ma olen täiesti kindel, et kui me seda kõike teeme, siis me suudame taastada kodanike usalduse. see on esimene samm ning äh, ma olen täiesti kindel, et meil on äh, detsembri sees ülemkogu, kus me saame kõiki neid küsimusi arust-, arutada. Äh, ja loomulikult äh, meil on veel natukene aega kahe tuhande neljateistkümnenda aastani, et välja töötada need poliitikad, mida me esitame siis kodanikele. ja seda kõike me peame tõesti tegema selleks, et meil äh, jätkuks äh, solidaarsus ja integratsioon Euroopas ja Prantsusmaa jätkab selle nimel töötamist, aitäh! Thank you very much, we will move straight on to suur aitäh ja liigume nüüd kohe edasi küsimuste juurde, esimese küsimuse esitab Rahvapartei nimel Pablo. Gracias, presidenta, mi pregunta es para el ministro Schau-. aitäh! minu küsimus on härra Schäublele mina olen Hispaaniast. Äh, Hispaanial ja äh, Prantsusmaal on äh, üsna pikk ühine piir ja meil on nii Prantsusmaal kui Hispaanias väga palju selliseid ettevõtteid, kellel on suuri raskusi laenude saamisega. ning ma tahaksin teada, kas me saaksime näiteks kuidagi neid probleeme lahendada. Teie siin rääkisite, et meil on vaja pangandusliitu näiteks kui, kui Küpros eesistujana saab homme mandaadi hakata pidama Euroopa Parlamendiga läbirääkimisi, ähm, siis ähm, me juba teame, mida nemad näiteks proua Dysoni raportist arvavad ja nõnda edasi. millised äh, elemendid või ähm, aspektid teie arvates oleksid äh, Küprosega kokku, äh, eesistujaga kokkuleppe saamisel olulised? Wolfgang. aitäh ma arvan, et pangandusjärelevalve puhul on kaks küsimust, mille puhul ma loodan, aga ei ole kindel, et me homme äh, saame ECOFINis mandaadi anda. esmalt on tegemist juhtimise küsimusega, me arvame, et äh, juhtimise puhul on otsustava tähtsusega need mõlemad aspektid, millest ma rääkisin, et äh, oluline on Euroopa Keskpanga sõltumatuse käi-, kaitsmine, meil on vaja selget selget lahkulöömist selles osas järel, pangandusjärelevalve osas ning teiseks, et kas meil on vaja sellist võrdset kohtlemist ja kas meil on vaja mm, samamoodi ühi-, osaleda pangandusjärelevalves? kas me homme selle tulemuseni jõuame, seda ma ei tea, aga mul on siiski ka üks teine märkus. ma arvan, et ootused pangandusjärelevalvega seoses äh, ettevõtete rahastamist parandada on veidi liiga suured. kahekümne üheksanda juuni riigi ja valitsusjuhtide otsus, et Euroopa, niipea kui Euroopa pangandusjärelevalve toimima hakkab, et siis peab olema tagatud äh, äh, riikide riskide ja pankade kapitaliseerimise äh, lahusus ja et siis tavalistel eeldustel on võimalik ESM-ist pankade rekapitaliseerimiseks abi saada, et siis riik peab esitama taotluse ja et, et kokku on lepitud ka kohandamisprogramm ja need tingimused ei ole jõus, on endiselt jõus, et ja kui need tingimused kaoks, siis ESM-i eh, e võimekus rekapitaliseerida eh, panku äh, sulaks kiiremini kui lumi Alpides või Püreneedes. me oleme kaheksakümmend miljardit äh, ESM-i äh, maksnud äh, kapitalina sisse kahe tuhande neljateistkümnendaks aastast ning kahe tuhande kaheksanda aasta panganduskriisist äh, on meil kogemused, et Saksa, üksnes Saksamaal kahe tuhande kaheksandal aastal oli vaja umbes sama palju raha ja ESM-i puhul see raha, mis on sisse makstud, seda ei saa kasutada pankade rekapitaliseerimiseks, see on öeldud just nimelt tulemüüriks. nii et äh, ma hoiataks, et äh, teie ootused on võib-olla liiga suured. Pablo, kas sa tahad esitada täiendavat küsimust? jah. kui see kokkulepe kord saavutatakse ja ma tõesti loodan, et äh, Küprose, Küpros saab järgmisel nädalal mandaadi, siis meil on pangaliik aga kas me peame siis pankasid otse rekapitaliseerima? nagu ma juba ütlesin, ei, mitte vahetult, sest äh, esmalt, kui mandaat on antud, siis äh, algab, äh, lõpetatakse õigusloomeline protsess, see kestab mõnda aega ning paralleelselt e-, ehitatakse üles pangandusjärelevalve võimekus. kui pangandusjärelevalve toimib, selleks läheb aega, siis põhimõtteliselt on äh, olemas võimalus otse panku rekapitaliseerida, aga ka siis kehtivad tavalised tingimused äh, selleks, et ESM-ist raha saada. ja kohati jäetakse tähelepanuta ja sellepärast ma viitasin sellele, et me ei peaks seda tähelepanuta jätma, sellepärast et muidu tekivad täiesti ebarealistlikud ootused. Hispaania ei saa nii kaua oodata, see on, see on ka kokku lepitud eurorühmas. ja ja siis on võimalik ka ESM-i vahenditest Hispaania riigi kaudu panku rekapitaliseerida. nii et mm, see ootus, et äh, sellise manda-, mandaadiga saavad pangad äh, otsese ligipääsu ESM-i vahenditele, see ei ole mitte ainult enneaegne, vaid see on lihtsalt ka liiga suur ootus. So... suur aitäh! Äh, niisiis, järgmine kord paneme kella käima, et me teame, kui palju küsimus aega võtab, aga nüüd Elisa sotsiaaldemokraatide nimel, palun suur aitäh, minu küsimus on samuti härra Schäublele. suur aitäh, et te täna siia tulite, härra Schäuble, mul on kolm väga lühikest küsimust. kõigepealt Saksamaa on väga lugupidavalt suhtunud äh, igasuguse sekkumise juures õiguslikesse alustesse ja ma tahaksin teada, kas teil on näiteks äh, Troikas olnud probleeme õigusliku alusega Äh, ma räägin äh, troikast, mis siis praegu tegutseb mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides. teiseks me ootame nendelt sammudelt, mida me astume tihtipeale äh, üsna palju ning äh, see, mida me oleme saavutanud, ei ole alati see, mida me ootame ja analüüs näitab, et näiteks mida me soovime fiskaalleppega ja, ja muude asjadega, et võib-olla me oleksime teistsugust õiguslikku alust valides saavutanud paremad tulemused ning äh, võib-olla äh, peaks tulevikus pöörama ka eelarvedistsipliini küsimustele natuke rohkem tähelepanu, aitäh. Wolfgang, it's you again. Wolfgang, küsimused olid jällegi sulle. ma arvan, et äh, Troika oma töös järgib äh, täpselt oma ülesande aluseid. ma ei ole kunagi näinud mingit põhjust selles kahelda. me palusime troikal Euroopa päästemehhanismides, kõigepealt EFSF-i ja ESM-i puhul, et kolm sõltumatut institutsiooni äh, annaks äh,, koostaksid aruanded ja peaksid läbirääkimisi riikide valitsustega ja ma arvan, et Troika on äh, neid äh, ülesandeid väga hästi äh, täitnud ning teiseks äh, mul on mulje, et see poliitika on olnud edukas mõlemas programmiriigis, Iirimaal ja Portugalis, on väga palju edusamme tehtud, Iirimaa on äh, teel tagasi turgudele ja ka Portugali idusammud on head, äh, programmid on mm, toiminud, meil on äh, Kreekas olnud väga suuri probleeme, aga nagu ma ütlesin, eelmisel reedel Saksamaa Bundestagis ma rääkisin, milliseid edusamme on Kreeka teinud. ma rääkisin ka sellest, et me oleme vahepeal kõik aru saanud äh, paremini kui kolm aastat tagasi, kui sügavad on Kreeka probleemid. ja avalikes aruteludes neid probleeme hinnati äh, väiksemateks, äh, seda tehti pigem teistes riikides kui Kreekas endas. ja see, mida Kreeka peab tegema, on paljude majandusteadlaste arvates äh, liikmesriikide seatud tingimustes va-, valuutaliidus ähm, seotud äh, väga suurte pingetega ja seetõttu on ka selliseid arutelusid, nagu ka eelmise nädala arutelu Troika või või IMF-iga äh, Äh, toimunud. aga ma arvan, et Kreeka on õigel teel. kui Kreekal on piisavalt jõudu seda teed äh, jätkata, siis ähm, osutub see tee ka edukaks ja teiste liikmesriikides äh, on see nii olnud, Hispaania olukord on nagunii teistsugune. ma arvan, et Hispaania, jättes kõrvale need pangandussektori probleemid, mille osas me oleme äh, Äh, lahenduse leidnud, äh, et Hispaania kannatab pigem selle all, et teda võivad nakatada Eurotsooni probleemid, tal ei ole nii palju tegelikke probleeme. härra minister. <laughs> Äh, küsimus tuleb keeles, mida te ei valda, pange kõrvaklapid pähe, palun jah, ma sain aru, mida te ütlesite, aga tööpuudus mõningates riikides on noorte hulgas juba viiskümmend protsenti ning äh, see äh, võib olla, omada väga kaugeleulatuvaid tagajärgi äh, meie majandus lihtsalt ei kasva, Euroopal ei ole niimoodi tulevikku, midagi peab muutuma tõepoolest, siin on küsimus, et mis on põhjus ja mis on tagajärg. me ei ole ilmselt ühel põhjusel selles osas, et mis siin nüüd põhjuseks ja mis tagajärjeks on. meie veendumus on, et jätkusuutlik majanduskasv on võimalik äh, saavutada üksnes äh, minu poolt kirjeldatud teel ja ma arvan, et kui Hispaanias ja teistes riikides äh, selliseid äh, meetmeid võetakse, siis see, sellel on ka tulemus. ja ma tean, et noorte tööpuudus on väga su-, paljudes riikides väga suur probleem, Hispaanias äh, me tegeleme sellega, et mida me saame lühiajalises perspektiivis ka kahepoolsete lahendustega teha, et äh, seda probleemi lahendada. aitäh ja nüüd ALDE nimel Wolf Klints. aitäh, kõigepealt üks küsimus härra minister Schäublele Euroopa mõistab ennast väärtuste liiduna ning eh, riigid ja üksikisikud eh, peavad üksteisega ümber käima eh, austusega ning mind vägagi ärritab see, kui ma näen, et üks Saksamaa väga suure levikuga leht räägib kreeklastest ainult kui pankrotikreeklastest ja et Kreekas sakslasi kujutatakse ainult SS-i uni-, vormis nii minu meelest äh, ei ole piisavalt äh, õigesti ja piisavalt äh, tihti tehtud selgitustööd ja ma tahaks küsida, et milliseid parandusvõimalusi te näete? küsimus härra Moskovitšile. mul on üks küsimus, mis puudutab riigivõlakirjade tagasiostuprogrammi, mida Eurotsoon Kreekale soovitab al-, niipea kui sellest pro-, programmis rääkima hakati, algasid äh, spekulatsioonid, kas te tõesti arvate, et see mm, osutub edu, edukaks ning teine küsimus puudutab poliitilist liitu, selge oli see, et euro ei äh, saa olla edukas, kui eurotsooni ei muudeta tõeliseks poliitiliseks liiduks. Te rääkisite sellest, aga mulle tundub, et on inimesi, kes äh, esmalt nõuavad solidaarsust ja siis nõuavad Eurotsooni muutmist poliitiliseks liiduks ja teised arvavad, et asi peaks olema teistpidi. mida teie arvate, mis pidi see olema peaks? okei okay,, I have to split the time. nüüd tuleb kõneaega jagama hakata. Äh, Wolfgang, teie saate esimesena sõna kaheks pooleks minutiks ja siis saab vastata ka teisele küsimusele. Äh, ja ma jätan suurema osa ajast äh, Pierre'ile, härra Klints Äh, mina olen alati ja juba kaks ja pool aastat tagasi Saksamaa Bundestagis öelnud, et äh, me peame austama äh, neid asju, mida Kreeka rahvalt nõutakse. me peame ähm, mõistma seda, mida nad kannatama peavad ja osa meediast võimendab asja üle, me oleme seda enne ka näinud Äh, väga palju äh, kreeklasi äh, mm, tänavad meid meie pingutuste eest ja Saksamaa valitsus ei jäta neid pingutusi, meie selgitame seda, mis on võimalik ja me tahame viidata ka sellele, et me teame, et see kõik on Kreeka inimeste jaoks väga suureks koormaks Oui, sur, euh, sur le... jah, mis puudutab nüüd Kreeka võlakirjade tagasiostuprogrammi, eh, siis minul ei ole sellega seoses erilisi muresid. see sõltub Kreeka ametivõimude tahtest ühelt poolt ja eh, teisalt eh, nõunike soovitustest. praegune võlakirjade väärtus on üsna virtuaalne, neid müüakse umbes kolmekümne protsendiga algsest väärtusest. ja me oleme koos asja üle vaadanud. proua Lagarde oli reedel äh, Pariisis, meil oli temaga kohtumine ja me oleme üsna äh, optimistlikud selle mehhanismi osas, probleemiks on see, et vaja on teha kiiresti, sest otsus tuleb langetada kolmeteistkümnendal detsembril, et raha kohe välja maksta. nii et äh, ma ei arva, et see oleks olnud ebarealistlik ja ma tõesti soovin, et see toimiks. mis puudutab nüüd poliitilist liitu, siis see, millest on rääkinud äh, Mm, Prantsusmaa president, kes on rääkinud solidaarsest tegutsemisest kõigis valdkondades, finantsvaldkonnas, sotsiaalses valdkonnas, kõi-, ilma igasuguste piiring, piirangutega, aga tingimusel, et alati oleks äh, meie tegutsemine äh, solidaarne. ma kuulusin äh, Euroopa Tuleviku konventi ning kahe tuhande viiendal aastal ma võitlesin põhiseaduse nimel ja kui meie kodanikud ei näe, et Euroopa Liit et edeneks ka sotsiaalküsimustes sama kiiresti, siis me edasi ei jõua, aga ma rääkisin sellest Wolfgangiga just, et eh, et me peame tõepoolest koos eh, mõlema, mõlemaid asju tegema, nii et me ei erista Prantsusmaal Euroopa tegevuskava ja Prantsusmaa eh, tegevuskava. esimene asi on võlakoorma vähendamine Prantsusmaale ei meeldi, selline liiga lõtv poliitika, me soovime, et erinevad asjad käiksid käsikäes, et äh, solidaarsus ja usaldusväärne finantsjuhtimine käib käsikäes ja et me tegutseme koos Saksamaaga. aitäh, te saite kolmekümne sekundi hoiatuse küll, aga suutsite kõneajast pidada ja nüüd ECR fraktsiooni nimel Keis Swinburne. aitäh minu küsimus on mõeldud Prantsuse ministrile. Äh, täna hommisel, äh, hommikul Tokyos Kristen Neuer oma sõnavõtus ütles, et, et euroala valitsused peavad avaliku sektori äh, rahanduse olukorda parandama ning kasutama struktuurseid reforme, et muuta majandus konkurentsivõimeliseks. seega tema arvates on võimalik veel rohkem ära teha Te kõnelesite äh, oma eesmärkidest, kuidas te tahate puudujääki äh, vähendada, aga arvestades seda, millised on äh, investorite meeleolud praegu Euroopa majanduses toimuva vastu, siis võib-olla te kõneleksite sellest, millised reformid oleksid veel vajalikud selleks, et saavutada pikemaajalist konkurentsivõimet ja pikema, pikemaajaliselt investeeringuid ligi tõmmata, aitäh! Votre question me mulle tundub, et teie küsimus jah, tõesti puudutab äh, konkreetselt just nimelt olukorda Prantsusmaal. nagu ma ütlesin, meie majandus on endiselt väga tugev, meil on väga häid, äh, tugevaid külgi, äh, meil on suur majandus, mitmekes-, mitmekesine, meil on olemas väga hea infrastruktuur, hästi koolitatud tööjõud, teaduspotentsiaal, aga samas siiski viimastel aastatel on meie majandus kokku tõmbunud just nimelt sellepärast, et konkurentsivõime on vähenenud, nagu ma juba ütlesin Äh, tööpuudus kümme protsenti ja äh, üheksakümmend üks protsenti on avaliku sektori võlg. Äh, meil on väga suur kaubanduspuudujääk, meie tööstustoodang on vähenenud ning see, mida me peame nüüd tegema, me peame ühiselt äh, üritama kõigi nende probleemidega tegeleda korraga, äh, selleks et me tõesti äh, riigis rahaasjad korda saaksime, et me selle kaubavahetuspuudujäägi kõrvaldaksime, et me suurendaksime oma tootlikkust ja konkurentsivõimet ja peaksime astuma samme ka sotsiaalses plaanis ja seetõttu me olemegi vastu võtnud need plaanid, mida ma teile oma sissejuhatavas sõnavõtus jutust, tutvustasin ja loomulikult äh, teeme seda kooskõlas euroalas toimuvaga Ehm, ja me tõesti oleme Prantsusmaal otsustanud kõik need plaanid ellu viia, ma juba kõnelesin nendest maksusoodustustest, mis me oleme kehtestatud ja meil on sellised kolme kuni viiemeetmelised konkurentsi tõstmise programmid, mis eh, puudutavad siis eh, fiskaalstabiilsust, haldussüsteemi kaasajastamist, innovatsiooni arendamist, teadusuuringute edendamist, eh, koolitust ja nõnda edasi Äh, nii et, et me tahame sügavuti tegeleda kõigi nende probleemidega ja loomulikult viime läbi ka tööturureforme. Äh, äh, me peame praegu läbirääkimisi sotsiaalpartneritega selleks, et meil oleks tagatud töökohtade kindlus, aga samas Äh, äh, sellisel moel, et äh, töötajatel tõesti oleks rohkem kindlust, sest praegu on töölepingutega olukord väga ebakindel Prantsusmaal, aga tahaksime, et oleks rohkem võimalikku arvestada siis majanduses toimuvate arengutega ja tahaksime süsteemi tuua rohkem paindlikkust. mulle näib, et me peame tegutsema sidusalt Prantsusmaa suhtes on tegelikult väga palju stereotüüpe, aga Prantsusmaa on investeeringute suhtes juba praegu väga atraktiivne riik ja kui ma vaatan näiteks praegu, kuidas on olukord meie riigivõlaga, siis tegelikult see võlg on vähenemas. aga me sooviksime, et see väheneks veelgi kiiremini me sooviksime, et viie aasta pärast me saavutaksime siis näiteks nii võla vähendamise, tööpuuduse vähendamise, oma riigi rahanduse kordaseadmises olulisi edu, edusamme me tahaksime süviti muuta Prantsusmaa majandust eh, selleks, et me oleksime tõesti eh, väga, väga produktiivsed ja, ja seetõttu ongi meil selline väga ambitsioonikas strateegia. me saame aru, et järgmine aasta, kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta ei ole kerge, sellepärast et me peame vähendama puudujääki kuskil kolmekümne miljardi euro võrra, seda ajal meil majanduskasv on suhteliselt nõrk ning eh, see strateegia, mille me oleme valinud, me usume, et see aitab meil lõpuks edu saavutada, aitäh! Very quickly, Kay. Kay äh,, jah, mul on äh, üks äh, täiendav küsimus. Äh, kas te tahate öelda, et krediidireitingu agentuurid pole asjast aru saanud? jah, on selliseid reitinguagentuure, kes on meie andnud suhteliselt positiivse hinnangu, teised on olnud jälle ettevaatlikumad, nii et see sõltub uh,. aitäh ja nüüd roheliste nimel äh, Jean-Paul Bessey. Äh, minu küsimus on äh, suunatud Prantsusmaa mm, rahandusministrile. härra Moskovitši, kas te võiksite meile selgitada pangandusreformi osas, mida Prantsusmaa valitsus soovib väga kiiresti teha, sest projekt tuleb ministrite nõukogule esitada enne aasta lõppu. tegemist on pangandusreformiga, mis on vastukaaluks sellele äh, arutelule, mis käib Euroopas panganduse äh, üle. Te olete välja kuulutanud suure reformi, mis läheks äh, pangandussektori tervendamise ja saneerimise suunas, see tundub tõesti olevat nii, sellepärast et uus äh, panganduse kriiside raamistik näeb seda ette ja nä-, ette on nähtud kontrolli tugevdamine, äh, makromajandusliku kontrolli tugevdamine ja kuidas on siis äh, selles reformis ette nähtud see, et äh, lahku lüüakse äh, hoiustega seonduv pangandus ja teisalt mm, finantsturgudel tegutsemine? vastavalt Liigani raportile, kes soovis soovitas, et selliseid tehinguid tehtaks teistes eraldi, eraldi institutsioonides, teie Äh, projekt näeb ette, et neid võiks teha samas institutsioonis, kas äh, te siiski ei jõua sellega välja selleni, et äh, säilib staatus quo ja säilib riskitase? minu meelest on see projekt positiivne. härra saadik Bessi, ma tahaks öelda, et me tahaks ellu viia neid lubadusi, mida Prantsusmaa president kampaania ajal tegi, et äh, lahku löödaks äh, tavaline pangandustegevus äh, ja spekuleerimine ja riskitasemed et Mm, peaksid olema sellised, mida on vaja äh, majanduse rahastamiseks. me peame järgima liigase raportit, ma mõni nädal tagasi arutasin seda teemat korduvalt temaga, eesmärgiks on see, et äh, turgudel tegutsemine ei omaks otsest seost klientide äh, suhetele härra Liiganen soovib aga kogu turgudel tegutsemise praktiliselt isoleerida ja meie soovime midagi, mis oleks pragmaatilisem, mis võimaldaks eristada seda, mis on spekulatiivne ja seda, mis on äh, kasulik majandusele. tegemist saab olema üsnagi radikaalse reformiga, ette on nähtud äh, järelevalve tugevdamine, teatavate te tehingute teatavat keelustamine, näiteks välkkauplemise keelustamine, see puudutab näiteks äh, äh, toorainete turge. meil Prantsusmaal on tugev pangandussektor, äh, seal töötab väga palju inimesi ja meil on universaalpanganduse mudel. ja me oleme me ei ole otsustanud seda mudelit ära lõhkuda, see oleks ohustanud meie pankade konkurentsivõimet Euroopa tasandil äh, aga kriisis on ja Prantsuse pangad saanud paremini või sama hästi hakkama kui teised. nii et ma olen valmis äh, Prantsusmaa Vabariigi presidendi härra Hollandi äh, kampaanialubadusi ellu viima ning see, mis ma teil, mida ma teile rääkisin um, hiljuti oma kõnes, siis sellele ei reageeritud äh, tohutu entusiasmiga, kõik ei olnud väga vaimustatud sellest reformist, aga ma tean, et mõned ja ilmselt ka teie leiavad, et me ei lähe liiga kaugele ja piisavalt kaugele. ja reformi puhul on vaja reaalset süvitsi minevat reformi, reformi, mis põhineks konsensusel ja mis ei lõhuks ära neid struktuure, mis on äh, osutunud tõhusaks ja nendest põhimõtetest ma ka juhindusin. Well jaa, neli ja pool minutit ja nüüd ma liigun kuue fraktsiooni juurde ja Jürgen Klute, palun. jaa, tänke, Sharon. Eine Frage an Herrn Schäuble. aitäh, küsimus äh, härra Schäublele. Te rääkisite sellest, et troika poliitika äh, olevat edukas. Äh, kuidas te selgitate seda, et Euroopa ühiskondades muutuvad lõhed rikaste ja vaeste vahel järjest suuremaks. ma olin hiljuti Kreekas ja sain seal teada, et pangad satuvad surve alla järjest rohkem sellepärast, et kodanikud ei suuda kasinuspoliitika tõttu oma laene tagasi maksta ning kui me lähemalt vaatame, siis Saksamaa meediakanalitest on viimastel kuudel ka lugeda, et kasinuspoliitika äh, avaldab negatiivset mõju Saksamaa ekspordile kuidas te soovite seda arvesse võttes, võttes arvesse kõiki neid erinevusi, mis on ähm, riikide vahel, kuidas te neid äh, erinevusi soovite vähendada, millised on teie arvates sobivad äh, instrumendid, kuidas te tahate äh, majandus, majanduslikku jõukust ja töökohti kõigile tagada, võttes arvesse kasinusmeetmeid ja kuidas te soovite kodanikele jälle sisendada Euroopa Liidu aktsepteerimist, võttes arvesse, et äh, paljud kodanikud tunnevad, et neid on äh, majandus, et neid tõrjutakse majanduslikult ja sotsiaalselt järjest rohkem kõrvale? vastus äh, viimasele küsimusele on selline, et me püüame võimalikult täpselt äh, ühtseid aspekte välja tuua äh, selleks, et äh, et me ei paneks vastutamaks ainult Eurotsooni või valitsuid ja teiseks me püüame vähemalt Saksamaal selgitada seda, et pikaajaliselt ei saa majanduskasvu suurendada riigivõla kasvatamisega Äh, mida suurem on äh, riigivõla osakaal, seda väiksem on äh, majanduskasvu jätkusuutlikkus ja eelmisel nädalal, kui ma rääkisin Eurogrupi poliitilisest kokkuleppest Saksamaa Bundestagis, siis ma ütlesin, et me peame üleminekuprotsessi läbi viima, mis vastab sellele, mis kakskümmend aastat tagasi leidis aset Varssavi pakti näol ja tegemist ei ole üldsegi mitte lihtsa väljakutsega, me ei tohi endale illusioone teha. ja järjest suureneb ebavõrdsus meie ühiskondades, mida on võimalik statistikaga tõestada, on Saksamaa valitsuse arvates tulenev kiirenevatest muudatustest, mida on põhjustanud üleilmastumine. ja äh, kui vaadata seda, äh, kuidas tööturud on muutunud seetõttu, et me järjest rohkem äh, konkurentsis töökohtade pärast oleme konkurentsis ülejäänud maailmaga, näiteks me nägime Bangladeshi põlengut televiisoris ja äh, Te kindlasti mm, mäletate, milline Saksa tekstiilitööstuse allakäik äh, mõnikümmend aastat tagasi äh, ja meie saame selliste väljakutsetega toime tulla ainult siis, kui me teeme poliitikat, mis tugineb majanduste suurel innovatsiooni jõul ja uuenduste jõul, sest järjest rohkem rohkem üleilmastuvas maailmas peavad ettevõtted olema ja majandused olema konkurentsivõimelised. suur aitäh, Jörgen, kas te soovisite esitada lisaküsimuse? jaa, aga konkreetsetest meetmetest ma ei kuulnud midagi, härra Schäuble ja pikaajaliselt äh, võib äh, üht-teist ju olla, aga kui me räägime konkreetsetest meetmetest, äh, siis selle koha pealt ei öelda mitte midagi kallis kolleeg, vastus sellele küsimusele peitub selles, et viimase kolme aasta jooksul oleme me Saksamaal väga intensiivset arutelu pidanud selles valdkonnas. kahe tuhande üheksandal, kahe tuhande kümnendal aastal äh, kritiseeriti pidevalt, äh, öeldes, et me vähendame oma defitsiiti liiga kiiresti Saksamaal ja ohustame sellega majanduskasvu. näiteks üks Ameerika kolleeg ja ka Euroopa Komisjon kaardis seda, aga nüüd on olukord selline, et et ähm, äh, meie täidame kõiki oma kohustusi, Euroopa Komisjoni aruandes on see ka ära toodud ähm, meil on OECD aruanne, IWF-i aruanne äh, ja äh, seal öeldakse, et me teeme oma töö ära ja me oleme saavutanud selle, et me oma äh, siseriiklikku nõudlust oleme suurendanud usalduse suurendamise abil. Äh, OECD aruandes räägitakse, et nõrga majanduskasvu äh, peamiseks põhjuseks on järjest suurenev usalduskriis puudujäägid ja nii edasi ei ole jätkusuutlikud ja see toob kaasa usalduse puudumise ja meie oleme suutnud usalduse taastada oma riigis ja seeläbi ka siseriikliku nõudluse ja me oleme olnud edukad ja aasta aega tagasi Ameerika rahandusminister ütles, et et nemad tahavad oma rahanduspoliitika ka rohkem saksapäraseks muuta. nüüd läheme tagasi Rahvapartei juurde ja härra Langen, palun. Äh, aitäh, ma tahaks tänada mõlemat ministrit selge ja avameelse äh, praeguste reformide inventuuri eest. härra Barnier ütles, et teine poolaeg äh, on alanud Eurotsoonis võitluses äh, finantsturuga ja nüüd räägitakse sellest, et kas Eurotsooni meeskond peaks näiteks treeneri välja vahetama, kes vastutab Euroopa Keskpanga eest. härra Schäuble juba viitas nendele probleemidele. Prantsuse minister soovib minna edasi soovib vahetada äh, mänguväljakut. minu küsimused on suunatud mõlemale ministrile, esmalt Prantsuse ministrile. Te ütlesite, et äh, te soovisite demokraatlikku kontrolli Eurotsoonis, ühiseid võlgu, ühiseid oma äh, eelarvevahendeid, selleks on vaja äh, muuta lepinguid, millal te arvate, et see on võimalik ning küsimus Saksa ministrile, te ütlesite, et vaja on õiguslikke küsimusi lahendada pangandusliiduga seonduvalt, eriti mis puudutab äh, mitte euroriikide osalemist, võttes arvesse Euroopa Keskpanga sõltumatust, võttes arvesse lepingu äh, teksti, kus artiklis sada seitse, kakskümmend seitse lõikes kuus on ette nähtud piirangud Ehm, kuidas te seda kõike lahendada soovite ja kuidas äh, on üldse neid probleeme võimalik lahendada? Euh, jah, ma usun tõesti väga palju äh, Eurotsoonis tugevdatud demokraatlikku kontrolli Äh, pikka aega tagasi olin ma äh, noor Euroopa asjade minister, osalesin väga paljudel ülemkogudel, välisministrite kohtumistel olin teie hulgas äh, ja viisteist aastat olen osalenud kõiges selles ja nüüd ma olen tagasi e-, ECOFINis ja mul ei ole tunnet, et otsustusmehhanismid on paranenud, vastupidi, teemad on keerulisemad, meid on rohkem, heterogeensus on suurenenud Äh, tehnika on võimust võtnud kõigis valdkondades ja asi ei toimi nii, nagu ta peaks toimima, eurorühm näiteks, äh, neil on tohutult äh, võimu ähm, ja Mario Draagil on tohutult võimu, aga tegemist, meil ei ole selliseid mehhanisme, mis oleksid meie enda võimekuse väärilised. näiteks äh, Kreeka puhul kolme päeva jooksul äh, ei jõutud probleeme lahendada ning sellepärast äh, ma räägin nendest asjadest. see on ka põhjus, miks ma arvan, et Euroopa Parlament peaks leidma võimalusi, kuidas võtta vastu õigusakte, teostada kontrolli, see on ka see koht, kus tuleks paremini kaasata liikmesriikide parlamente ning pärast äh, kin-, ilmselt on vaja muuta lepingut. mina isiklikult äh, ei ole äh, lepingu muutmiste vastu. ma ei arva, et see oleks esimene asi, mida me peaksime tegema. on teisi asju, mis on pakilisemad, aga hüpoteetiliselt on võimalik näiteks äh, Euroopa Parlamendi valimistel et äh, need oleksid üheks oluliseks äh, tähtpäevaks. ma soovin seda, et aruteludes, mis kodanikega toimivad, neid küsimusi arutataks ja pärast seda me saaksime läbi viia lepingute muutmise, mille vastu mina isiklikult ei ole. kolleeg Langen. kolleeg Langen viimasel äh, ECOFIN-i kohtumisel äh, me palusime komisjoni ja õigustalitust, et äh, nad mõtleksid sellele, kuidas oleks võimalik probleemi lahendada, mis on raskelt lahendatav ja mis puudutab artiklit sada kakskümmend seitse lõiget kuus Rootsi kolleeg, kes selle palve tegi, ütles ka kohe, et eh, kui me jõuame kokkuleppele, eh, siis eh, me et siis me suudame ka vahelahenduseni jõuda ja ma ootan praegu ära selle lahenduseni jõudmise, aitäh. suur aitäh, Werner, kas te olete sellega rahul? ja veel üks küsimus Prantsuse ministrile. ühine võlapiir, kas see Eh, see sisaldab teie arvates ka eurovõlakirju? Eh, jah, jah, ma tõesti arvan, et meie Prantsusmaal suhtume eurovõlakirjadesse üsna soostivalt. Eh, seda seisukohta me oleme kaitsnud nii Prantsusmaal kui ka mujal, me oleme seda selgitanud oma partneritele, härra Schäublele näiteks. ma arvan, et selle protsessi lõpus me võib-olla tõesti võime seda teha siis, kui meil on tugevad institutsioonid, kui meil on tugevam poliitiline integratsioon, siis ma sugugi ei välista neid eurovõlakirju. see on Prantsusmaa praegune seisukoht, aga enne on, meil on vaja sellist tõesti sügavuti minevat integratsiooni. Thank you very much. suur aitäh ja järgmisena saab sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna Peeter Siimon aitäh. Euroopa Ülemkogul äh, nähti äh, pangandusjärelevalve loomist äh, mm, pankade rekapitaliseerimise eeltingimusena ESM-i vahenditest. see, et tegemist on ühega tingimustest, see ähm, sai minu jaoks, kuulates härra Schäublet, uue tähenduse, aga sellest hoolimata äh, Ehm, me tahaks öelda, et ehm, see koda siin arvab, et ehm, mõttekas oleks otsene rahastamine ESM-i kaudu, aga ESM-i puhul on endiselt tegemist maksumaksjate rahaga. ainsad fondid, mida me saa-, saame ja tahame Euroopas äh, Äh, üles ehitada, mis tagavad selle, mida me oleme äh, inimestele lubanud, et tulevikus ei peaks kinni maksma probleeme mitte maksumaksjad, vaid äh, pangad ise, nendeks on siis plaanitud hoiuste tagamise fond ja restruktureerimisfond. hoiuste tagamise fondi puhul siinne koda pidas sobivaks samasugust suurust nagu komisjon ja see võimaldaks Äh, ainult äh, päästa neid panku, mis on keskmise suurusega. eelmise veebruaris me ots-, lõpetasime selle teema käsitlemise ja nüüd ootame äh, üle, nõukogust ühist seisukohta, nõukogus ei tehta midagi, juba kuude kaupa ei tehta midagi, teine fond, rekapitaliseerimisfond, on saanud sellise vahendite taseme, mida komisjon avalikult on nimetanud selliseks äh, tasandiks, mida tema arvates on võimalik nõukogus läbi suruda. üks koma null protsenti tagatud hoiustest ähm, on see määr. see vastab seitsmekümne seitsmele miljardile eurole. kui me vaatame seda, mida, milliseid meetmeid äh, on vaja läinud senise kriisi puhul, on vaja, neid on siis, äh, need summad on rohkem kui kaks korda suuremad ja seda arvesse võttes on äh, praegu ette nähtud fondid äh, liiga väiksed. ma küsin, et kui me tahame äh, pidada antud lubadust, et maksumaksjad ei pea riske kandma, siis kuidas teie kavatsete lahendada seda vahendite suuruse probe-, probleemi? Äh, mida tuleks teha selleks, et ESM ja maksumaksjate raha ei oleks ainsad vahendid, mida me kasutada saame? tundub, et äh, Wolfgang, see esitati teile, ei siiski mõlemale, teil on siis mõlemal minut vastamiseks. suur aitäh, kõigepealt tahaksin ma kolleeg Siimonile öelda, et kõikide meetmete puhul peame me silmas pidama seda, et eh, finantssektor eh, ei muutuks nõrgemaks eh, mingite kohustuste või muu tõttu. ja panganduskriisi ajal, mina rahandusminister ei olnud, minu eelkäija Steinbrück tegeles sellega tollal ja härra Steinbrück oli siis rahandusminister tol ajal ja mina eh, töötasin muul alal tol ajal, aga igal juhul me eh, õppisime sellest eh, Basel kolm näol, sest et oluline on tagada üleilmsete rahandusasutuste konkurents Basel kolm prot-, protsess äh, on meil nüüd olemas, me loodame, et me äh, kapitalinõuete direktiivi neljaga äh, suudame ka edasi liikuda, et meil oleks ühtne raamistik ja ma kutsun üles, et me selle edasi ja lõpule viiksime, see ei ole nõukogus kinni. ja teiseks, me peame vaatama mida me saame ära teha, ma tean, et kui me räägime Basel kolmest või CRD neljast, siis äh, Eh, meil on näiteks Saksamaal riiklik eh, restruktureerimisfond ka eh, ja selle suurus ei ole ka võrreldav sellega, mida meil tegelikult on vaja. see on selge, aga see on siiski õige tee edasiminekuks ja kui me räägime hoiuste tagamisest, siis esmajoones on oluline see, et meil on riiklikud hoiuste tagamise süsteemid, mis on erinevad. kui praegusel ajal, praeguses olukorras hoiuse tagamise süsteeme me üle-euroopaliseks tahame muuta, Äh, äh, äh, siis me ei, siis me peame vaatama, et kodanikud ka sellega nõus oleksid, et vastuseisu ei tekiks. Eh, suur aitäh, tegelikult ma härra Moskovitši eh, vastust ei eh, peakski siin laskma kõlada, sellepärast et aeg on otsa saanud, aga kas te tahate siiski kuulata vastust? kui kolleegidel on veidikene aega ja nad on nõus vastuseks aega andma, siis ma kuulaksin hea meelega vastuse ära ka. ma vastan väga kiiresti, tõepoolest me oleme siin paika pannud seose äh, pankade järelevalve ja pankade rekapitaliseerimise vahel, otsustasime seda viimasel ülemkogu, äh, ülemkogul. ja ma saan aru, et siin võib tekkida teatud probleeme ja me peame asjale lähenema pragmaatiliselt. aga minu jaoks äh, on pangandusliit väga oluline samm, mis on seotud pangandusjärelevalvega Eh, ja loomulikult käib sellega kaasas ka hoiuste tagamine ja pankade saneerimine eh, ja eh, mina igatahes suhtun väga positiivselt sellesse, et, et sinna on kaasa, just see hoiuste tagamine ka kaasatud ja ma arvan, et võib-olla nõukogu, ülemkogu oleks võinud olla veelgi ambitsioonikam. okei okay, uh,, moving on uh.... suur aitäh, liigume nüüd edasi. nüüd uh, Rahvapartei Tanel Tõhumäe, palun suur aitäh, Sharon. ma tahaksin härra Schäublelt äh, küsida ühe küsimuse ja see puudutab äh, mitte eurot kasutavate riikide osalust äh, ühtses järelevalvemehhanismis. komisjoni ettepanekut on muudetud selleks, et mitte euroriigid, kes tahavad süsteemiga liituda, äh, tunneksid ennast hästi, aga me ei ole vähemalt mitte parlamendis suutnud lahendada äh, fiscal backstopi küsimust nende riikide jaoks, sellepärast et mm, see on olnud keeruline küsimus, üks võimalus oleks äh, pankade rekapitaliseerimise osa ESM-i raames avada ka mitte euroriikidele äh, kes ka panustaksid siis äh, sellesse, aga see nõuaks äh, aluslepingu muudatust. teiseks võimaluseks oleks vaadata seda, mis puudutab ESM-i äh, balance of payments osa äh,, kus pank äh, pankade rekapitaliseerimise osa ei ole ja sinna siis see sarnane asi lisada. ehk siis mina tahaksin teada, milline on teie seisukoht selle fiscal backstopi osas eh, nende riikide puhul, kes ei ole Eurotsooni liikmed? proua Hübner, kõigepealt ma tahaksin veel kord eh, viidata sellele, et eh, seda ei taheta küll hea meelega kuulda, kuid olukord on siiski selline, et eh, panga järelevalve ei loo olukorda, et eh, iga panka saab otseselt ESM-iga rekapitaliseerida. see eeldab siiski liikmesriigi poolset taotlust ja kohaldumisprogrammis mm, kokkulepet ESM-i tingimuslikkus ei kao ära kuhugi ja seetõttu on olukord selline, et äh, äh, kui me räägime mitte eurotsooni riikidest, äh, siis äh, nemad peavad äh, Äh, ka otsustama, kas nad tahavad Euroopa äh, nii-öelda päästepaketi osaks saada ja millises vormis nad seda tahavad ja mina leian, et sellest ainult ei piisa. nagu te ette kujutate, siis äh, seda on keeruline lahendada, aga me kindlasti teeme mm, proovi seda olukorda lahendada. kui me räägime Euroopa stabiilsusmehhanismist, siis liikmesriik peab esitama taotluse ja Eh, tuleb kokku leppida ka vastastikuse mõistmise memorandumis ja ainult siis on võimalik eh, anda otsest eh, abi pankade rekapitaliseerimiseks, aitäh. Did you want to come back on that, Danuta? Danuta, kas sa sooviksid esitada lisaküsimuse? härra Moskovitši, kas te soovite ka vastata? ei? sellisel juhul esitab järgmise küsimuse Rahvapartei nimel Geografia suur aitäh! aitäh eh, sulle, Sharon, et andsid mulle võimaluse küsimust esitada ja minu küsimus on suunatud mõlemale ministrile ja ma teen lühidalt. nagu te teate, üsna hiljuti eh, muudeti Kreeka laenutingimusi. mina tahaksin teada, eh, kuidas suhtute teie sellesse et et need uued tingimused, mis Kreekale näiteks laenu tähtaegade ja intresside kohta kehtestati, kas neid võiks laiendada ka teistele riik, liikmesriikidele, kel on probleeme ja kellele Troika on abiprogrammid määranud? ma ei soovitaks Portugalil seda sammu kaaluda. Äh, ja äh, Kreeka on tegelikult ju eripärane ja üksikjuhtum ja sellepärast ei, ma ei ole kuulnud ei Iirimaalt ega Portugal selliseid kaotlusi ja teiseks, äh, mis puudutab Kreeka kahepoolseid laene ja nende intresse, siis me oleme neid alandanud Portugali ja Kreeka puhul, vabandust, Portugali ja Iirimaa puhul meil selliseid laene ei ole. ja EFSF-i raames oleme me eh, Kreeka laenude intressimaksed kümneks aastaks eh, edasi lükanud. Iirimaa ja Portugali äh, puhul, kes samm-sammult äh, liiguvad turgude suunal, oleks selline asi äh, kohutav äh, märk tegelikult ja seetõttu meie seda teed praegu ei liigu. Euh, jah, mina vastaksin täpselt samamoodi kõigepealt kõneleme Kreekast, tahaksin veel kord äh, äh, rääkida sellest, et väga oluline on, et me suutsime leida Kreeka küsimuses lahenduse ja niimoodi suutsime säit-, säilitada euroala terviklikkuse, sellepärast et meie jaoks Prantsusmaal on see äärmiselt oluline. ja kui me vaatame seda kokkulepet, mis saavutati, siis minu arvates see on usaldusväärne, jätkusuutlik ja täielik ja sellele lis-, Äh, lisaks on seal ka kohustused tulevikuks, nii et, et äh, minu arvates äh, tõesti see, mis möödunud nädalal aset leidis, on ajaloolise tähtsusega sündmusega see nõudis küll palju vaeva, aga see on ka täiesti no normaalne, et selleks palju vaeva läks, sellepärast et tegemist on väga ke keerulise teemaga, vaatenurgad on erinevad ja kõik tahtsid, et see programm oleks usaldusväärne, jätkusuutlik ja ähm, selle, see on väga oluline, et, et Kreeka võlg oleks tõesti jätkusuutlik äh, kahe tuhande kahekümnenda aastani ja ka edaspidi. nii et, et äh, mul on äh, tõesti hea tunne pärast nende kõneluste edukat lõppu. ning ma arvan, et, et et pärast seda, kui me oleme sellest, nendest komistuskividest üle saanud äh,, Äh, siis me tõesti suudame nüüd äh, kõik kohustused täita. nüüd, mis puudutab aga Portugali, äh, siis ma olen samas seisukohas nagu, seisukohal nagu Wolfgang Schäublekin, et kaks riiki ei ole kahtlemata samas olukorras ja kindlasti ei pea Portugalis ko kopeerima neid lahendusi, mis me oleme Kreeka jaoks välja mõelnud. Portugali programm kulgeb ju väga hästi Äh, üsna peatselt on Portugalil võimalik rahaturgudele tagasi pöörduda ja ma olen täiesti kindel, et Portugal peab jätkama sellel teel, kus ta praegu on, sest Portugal on selleks täiesti suuteline. Äh, Diego, kas te soovite esitada täiendavat küsimust? ei? jah, siiski. aitäh äh, mina toetan seda, mida Portugali valitsus teeb, me tõesti teeme eh, suuri jõupingutusi selleks, et programmist, eh, programmi ajakavast kinni pidada ja kuidas te julgustaksite Portugali valitsust? Eh, nagu ma juba ütlesin, valitsus on teinud suuri jõupingutusi, kõik kulgeb hästi ja me toetame valitsust täielikult. nagu tavaliselt olen ma Pierre Moskovitšiga täiesti nõus nii siis äh, vastus on, et äh, jätkake samas vaimus, aga äh, ma siiski tunnen muret selle intressimäärade jätkusuutlikkuse küsimuse pärast, aga nüüd äh, Lian Van Gogh nüüd sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh siin saalis on väga palju föderaliste ning meie föderalistide jaoks on äh, Euroopa ülesehitamine väga oluline. Äh, me tahame sellist Euroopat, kus liikmesriikides on eelarvedistsipliin, aga me tahame, et neil riikidel oleks ka äh, eelarvesuutlikkus ühenduse tasandil jah, arutelud sellel teemal edenevad, sellepärast et kui me loome neid, loeme ettepanekuid, millega tuli härra Van Rompuy välja, kui me loeme seda plaani, mille on avaldanud komisjon, kui me loeme eh, Marianne Dysoni raportit, mis parlamendis võeti vastu eh, mõni aeg tagasi Eh, siis tuleb sealt välja selline mõte, et meil on eh, tõesti vaja oma eh, eelarvevahendeid selleks, et nende asümmeetriliste šokkidega toime tulla ja meil on vaja ka antitsüklilist poliitikat me tahame kasutada eh, siis neid eelarvevahendeid, me kasutame, tahame kasutada eh, sellist poliitilist integratsiooni, aga selle kõige taustal me jõuame ikkagi selle probleemini, kuidas, eh, millistest vahenditest seda eelarvet täita. me teame siin kõik, et finantsperspektiivi üle peetavad läbirääkimised on väga keerulised ning väga paljud äh, liikmed tõrguvad ja ei taha suurendada oma panust eelarvesse. Äh, minu küsimus on suunatud äh, äh, teile mõlemale küll, kuigi Prantsusmaa minister juba oma sissejuhatavas sõnavõtus sellele mõne, mingil määral vastas. niisiis, härra Schäuble, kuidas me saaksime suurendada Euroopa Liidu omavahendeid selleks, et me tõesti oleksime eelarve vallas võimekamad, milliseid vahendeid suudaksite välja pakkuda, mingeid makse või mida Äh, äh, igaüks praegu teeb arvestusi selle kohta, palju ta maksab ja palju ta tagasi tahab saada. Das ist äh, eine Frage, die man in, in zwei tegemist on küsimusega, millega, millele ei saa vastata kahe lausega sest põhimõtteliselt äh, Saksamaa valitsus ja mina oleme teie lähenemisega nõus. aga selleks on vaja lepingu muudatust, äh, omavahendid, äh, oma maksud, selleks on vaja lepingu muudatust ning küsimus on sel-, ka selles, et mm, kuidas toimiksid institutsioonid. mina olen teinud ettepaneku parlamendi rolli suurendada äh, ja küsimustes, kus, äh, mis ei puuduta kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki, peaksid äh, hääletustes osalema üksnes need li-, li-, parlamendisaadikud, kes on pärit nendest riikidest, kus, ähm, mida need äh, otsused puudutavad. näiteks kui tegemist on eurotsooniga, siis ähm, saaksid otsustada ainult need saadikud, kes on pärit euroala riikidest. ja mis ja mina ei arva, et oleks äh, mõistlik pikemas perspektiivis äh, eelarvet rahastada ainult äh, e-, liikmesriikide panustest ning ma kavatsen ka välja öelda selle, et me peame väga palju tähelepanu pöörama sellele, et me moraalse ohu probleeme ei alahindaks. kui meil ei õnnestu säilitada kõigil tasanditel survet äh, eelarvevahendeid äh, säästlikult kasutada, siis äh, meil ei õnnestu veenda kodanikke, et Euroopa, Euroopal on mõtet ning väga palju on siin võimalik paremaks teha, kui seda ettevaatlikult väljendada. seda näitasid meile ka läbirääkimised eelmisel nädalal nagu Liem ütles, ma osaliselt oma sissejuhatavas sõnavõtus juba vastasin sellele ning nüüd ma ütleks, et ma olen nõu-, ma olen positiivselt meelestatud Eurotsooni eelarvelise äh, pädevuse suhtes, vaja on kontratsüklilist poliitikat, vaja on omavahendeid ning siin on ka inimesi, kes toetavad finantstehingute maksu, mis juurutatakse tõhustatud koostöö raames üheteistkümne liikmesriigi vahel nii, ning ma olen nõus ka sellega, mida ütles Wolfgang, mis puudutab äh, spetsiifilist demokraatlikku kontrolli euroala üle, tegemist on äärmiselt te delikaatse küsimusega, sest tegemist ei ole teise Euroopa loomisega, vaid äh, vaid äh, me peame kõik mõtlema äh, sellele, see peab kuuluma ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta demokraatliku arutelu ossa äh, ja parlament peab tegelema euroala probleemidega, sellega tegeleb eurorühm, eurorühm tuleb kokku siis, kui tegemist on euroala probleemidega. The final question ja viimasena saab nüüd küsimuse esitada Rahvapartei nimel Gunnar Hökmark suur aitäh ja suur aitäh mõlemale ministrile, kes meil täna külas on. ma tean, et väga palju on arutatud Euroopa konkurentsivõimet. Äh, on arutatud ka äh, seda, kuidas on olukord euroalas ja väljaspool euroala, sest et äh, mõlemal juhul on plusse ja miinuseid minule ausalt öelda teeb see kõik muret, sellepärast et Euroopa tugevus on Euroopa tugevuses ja ühtsuses ja meil siin praegu tekib selline siseturu ja finantsturu killustamise oht ja ka järelevalve killustumise oht ning ma tahaksin teada, mida külalised arvavad, kuidas nemad nende sellistesse ohtudesse suhtuvad ja nende ohtude tagajärgedesse ja kuidas saaks neid vältida, näiteks äh, muuta aluslepinguid, nii et, et kõik saaksid nendes struktuur, struktuurides osaleda või ja teiseks, mis puudutab konkurentsivõimet, kui me räägime institutsioonidest ja headest-halbadest külgedest, siis millised probleemid meil praegu Euroopa Liidus on? mida tuleks lahendada just nimelt selleks, et valitsused eh, saaksid eh, oma reforme konkurentsivõime tõstmise vallas eh, ja stabiilsuse vallas ellu viia Äh, võib-olla paluksin äh, vastata ka äh, Prantsusmaa ministrile sellele, sellele küsimusele, et kas on vaja mingeid konkreetseid institutsioone või reegleid, näiteks konkreetsemaid reegleid riigiabist ja riigistamisest terasetööstuses? I think Wolfgang that was Wolfgang, võib-olla sina vastad esimesena või Pierre vastab esimesena? Pierre otsustab. Pierre, palun mis puudutab äh, terasetööstuse natsionaliseerimist, sellele ma juba tegelikult vastasin. Äh, tegemist ei ole lahendusega, mida Prantsusmaa valitsus toetab. Äh, me arvame, et sellised sammud on, ei ole eriti produktiivsed Ehm, aga ma tean, et Euroopas on seda juhtunud ehm, ja ka mujal Ameerikas on ettevõtteid natsionaliseeritud, aga meie ei ole veel sellesse punkti jõudnud, me peame intelligentseid aru, arutelusid metallurgiasektori esindajatega jah, ehm, mis puudutab nüüd ülejäänud küsimusi, siis tõesti on väga oluline vältida igasugust killustumist. ja seda me üritamegi teha näiteks läbi pangandusliidu Eh, ECOFINis me üritame tõesti saavutada kokkulepet, et meil oleks eh, selline järelevalvestruktuur, mis allub selgelt Euroopa eh, Keskpangale ja kuigi meil jäävad alles ka need riiklikud järelevalveasutused, ja me tõesti tahame, et seal pang-, keskpangal oleks siis lõplik sõnaõigus ja me tahaksime, et näiteks need riigid, kes on siis väljaspool euroala, et nad tunneksid ennast võrdsetena teistega ning ma arvan, et me selline tasakaal meil tuleb leida ja seda me ka otsime ja mis puudutab muud, siis mina igatahes toetan väga seda, et et euroala on rohkem kui tõhustatud koostöö, tegemist peab olema tõelise integratsiooniga, aga samas eh, Euroopa Liit on ikkagi kahekümne seitsme riigi liit eh, ja me ei saa üksteist teine eh, vastandada omavahel, seega peame kõik ühiselt tegutsema, aitäh. Herr Kollege Ökberg, ich habe schon in meiner kolleeg Hökmark, äh, ma juba ütlesin varem äh, seda, et äh, mina tegutsen selle nimel, et Eurotsooni ja mitte Eurotsooni riike koheldaks võrgelt ühise pangandusjärelevalve raames. ma ei pea seda siin kordama hakkama, meil on vaja vastavad reeglid sellele leida, aga ma tahaksin siin kak-, kaks asja veel välja tuua. Äh, kui me ei taha äh, suuri lõhesid äh, kümne ja seitsmeteistkümne riigi vahel, siis on oluline see, et need kümme riiki ka kaasa lööksid. suureks abiks oleks see, kui kümme riiki ütleksid, et me tõesti tahame või võimalikult paljud riigid kümnes ütlevad, et me tahame selles pangandusjärelevalves osaleda ja väga hea oleks ka see, kui kümnest siis ütleksid võimalikult paljud, et me tahame siin kaasa lüüa. ja teine asi on see, et kui me tahame Euroopat tugevamaks muuta, kui me mõtleme mm, üleilmses majanduses jätkusuutlikule majanduskasvule, siis me peame eh, Euroopaga liituma, eh, liikuma eh, tugevdatud integratsiooni teel ja rahandusliit näiteks E, siis e, me peame siin ühist valuutat silmas pidama, ühisvaluuta ja valuutaliit on e, õige otsus olnud, kui me kümme aastat tagasi seda otsust ei oleks langetanud, peaksime me seda praegu tegema, sest vastasel korral meil ei ole üleilmses majanduses mitte mingisuguseid võimalusi eurooplastena. me peame integratsiooni teed jätkama ja ma arvan, et äh, lõhestumise vältimine äh, kümne ja seitsmeteistkümne liikmesriigi vahel on esmajoones just äh, ähm, probleem, mille vältimiseks peavad tegema tööd just need kümme liikmesriiki, aitäh. suur aitäh tahaksin tänada mõlemat ministrit selle eest, et nad leidsid aega meie juurde tulla. meile meeldiks, kui te saaksite siia kauemaks jääda, aga ma tean, et te peate ära minema, sellepärast et meil ei või, ole võimalik eurorühma kohtumist eh, edasi lükata. ma paluksin aga, et saadikud veel mõneks ajaks siia jääks, sest et eh, meil on mõned teadaanded, tahaksin teile rääkida, mis triloogidel eh, juhtub ja ei tahaks seda teha tühjale saalile aga kõigepealt tahaksin ministritega hüvasti jätta, nii et, et palun olge kaks minutit kannatlikud. Okay. Thank you very much. Colleagues, if you... suur aitäh, kallid kolleegid, palun vaikust. ma tahaksin omalt poolt eh, esineda ainult teadaannetega. ma tahaksin eh, informeerida teid kolmepoolsete kohtumiste osas. palun ärge rääkige siin saalis omavahel palun, palun, ma tean, et äh, siin on väga põnev, aga mida rutem me saame nende teadaannetega ühele poole, seda kiiremini me saame kõik omavahel rääkima minna. mis puudutab kapitalinõuete direktiivi ja määrust, siis meil on olnud poliitiline äh, dialoog, mis leidis aset eelmisel neljapäeval. me rääkisime äh, likviidsusest, äh, kapitalist, finantsvõimaluse määrast. sel nädalal toimuvad meil tehnilised äh, läbirääkimised ja järgmisel nädalal on kolm kolmepoolset kohtumist äh, Ehm, teisipäeval ja neljapäeval siis Strasbourgis eh, nüüd kahese õigusloomepaketi osas eh, me Kausese raporti osas eh, jõuti kokkulepetele ja Ferrero raporti esialgne pakett pandi ka lauale, seal räägiti majandusdialoogist, tele-, delegeeritud õigusaktide sissetoomisest, äh, avaliku sektori investeeringutest, äh, keskpikkadest eelarve eesmärkidest äh, ja peatükist kolm ja sellega seonduvast, eriti sellest, mis puudutab samme, kuidas võlatagastusfondi sisse viia, need on õiguslikud tekstid nii-öelda lauale pandud ja me arutame komisjoni välja pakutud sõnastust loodetavasti äh, jõuame lühikese aja jooksul äh, heale tulemusele selles osas äh, mis puudutab krediidireitingu agentuure, siis triloogil kahekümne seitsmendal novembril jõuti kokkuleppele, seal räägiti riigivõla reitingutest ja konkurentsist ja me jaanuaris või veebruaris hakkame seda täiskogul hääletama Eh, sellega on teadaanded läbi, muid küsimusi meil ei ole, järgmine kohtumine leiab aset neljapäeval, kuuendal detsembril alates kella üheksast kuni kella kaheteist kolmekümneni, suur aitäh tähelepanu eest!